lugupeetud kolleegid, jätkame hääletuste selgitustega. ja ma palun, et äh, täiskogu saalist lahkuvad kolleegid äh, teeksid seda võimalikult rahulikult. ma olen saanud kuus äh, taotlust hääletust selgitada ja alustame proua Juuso soovitusega ja üheks minutiks saab sõna härra Kaarti. Nous vous écoutons avec attention. kuulame teid suure huviga. Person. The Convention on International Trade in ohustatud äh, looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon, CITES, on väga suur rahvusvaheline instrument ning see äh, meie resolutsioon lubab Euroopa Liidul selle liikmeks saada. selle konventsiooni peamine eesmärk on tagada, et rahvusvaheline loomade ja taimeliikidega rahvusvaheline kauplemine ei ohusta neid äh, liike. Äh, teatud looma- ja taimeriikide ekspluateerimine äh, viib selleni, et nende populatsioon väheneb ning see viib peaaegu sama, mõningad liigid ka väljasuremise häälele Äh, loomade ja taimeriikidega rahvusvaheline kauplemine on piiriülene ja seetõttu äh, regulatsioon vajab äh, rahvusvahelist koostööd selleks, et taimeriike ja loomeliike ei ohustaks. suurenev elurikkus mõjutab, vähenev elurikkus mõjutab inimesi ja kogu meie eluvaldkonda, meie rahvasaadikud peaksid toetama seda resolutsiooni. aitäh ja nüüd saab sõna proua Kinnitši. Grazie presidente, la convenzione internazionale. Eh, suur tänu, juhataja. rahvusvaheline CITES konventsioon eh, katab eh, kolmkümmend viis tuhat looma- ja taimeliiki ning kaitseb neid väljasuremise eest. väga oluline on see, konventsioon, sellepärast et nüüd oleme me saanud ka konventsiooni täisliikmeks ja see tähendab ka seda, et äh, rahv-, Euroopa Liit äh, saab mängida oma rahvusvahelist rolli ning olla ka juhtmootoriks äh, keskkonna kaitsmisel. eriti elurikkuse kaitset pu-, puudutavalt on Euroopa Liidul nüüd kõige olulisem alusdokument selleks olemas ning eksootiliste liikide rahvusvaheline kauplemine on muutunud väga suureks äriks. meie Euroopa Liidus oleme praegu äh, erinevate kaslaste suured importijad ja CITES äh, konventsioon annab meile tegelikult praegu äh, sellise hoova, mida kasutada ning see toetab meie tegevust ja mina selle soovituse poolt hääletasin. sõna üheks minutiks proua Göringil ja ma palun, et inimesed, kes siin vahekäikudes seisavad, läheksid välja suur tänu. mina toetan seda, et Euroopa Liit liitub CITES konventsiooniga. kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki on juba sellele alla kirjutanud, nii et võiks küsida, et mida Euroopa Liiduga liitumine nüüd siis lisaväärtuseks annab Äh, mida annab meile lisaks see, et me kirjutame selle alla kõik koos ja mitte eraldi. ma ei ole CITES-i koosolekul käinud, aga ma saan aru, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole ühel häälel alati rääkinud, nad võtavad erinevaid seisukohti, hoolimata sellest, et kõik on sama konventsiooni liikmed nii et äh, see annab meile nüüd võimaluse läbi rääkida Euroopa Liidu positsioon kõigepealt ning siis oleme me sellisel alusel, et me saame oma täie jõuga võidelda, esindades kogu Euroopa Liidu kodanikkonda äh, sellel väga tähtsal teemal. sellepärast, et eksootiliste äh, liikidega kauplemine on rahvusvaheline illegaalse kaubanduse kolmas vorm pärast narkokaubandust järelevalvamandust ja seetõttu on oluline, et Euroopa Liit oleks ühel häälel rääkimas. ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Jaar. aitäh. ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, et on hea, et Euroopa Liit äh, liitub äh, selle konventsiooniga, võib äh, küsida, et miks alles nüüd, tõsi on aga, et seni ei olnud see võimalik, seni said ainult liikmesriigid liituda, mitte riikide ühendused ning alates kahekümne üheksandast novembrist kaks tuhat kolmteist on see võimalik nüüd ja mul on hea meel, et me oleme selle, seda võimalust kasutanud, et me Euroopa Liiduna ühiselt äh, seal äh, tegutsema hakkame ja nagu äh, proua Gööling ütles, see on kasulik ning tegemist on hea päevaga ohustatud looma- ja taimeliikide jaoks see äh, konventsioon hõlmab kolmkümmend viit tuhandet äh, liiki ning on väga palju kuritarvitusi seoses illegaalsete importide ja eks-, eksportidega. Liit, Euroopa Liit äh, peab maksma äh, liikmemaksu, aga selle summa võrra vähendatakse liikmesriikide liikmemakse, nii et see on hea uudis ka liikmesriikidele, nad peavad nüüd vähem maksma, kuna liikmes-, liikmemaksu maksab nüüd Euroopa Liit aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Kuubel. suur tänu, mina olen ühte meelt oma kolleegidega kõikidel nendel põhjustel, mida nad äh, ütlesid, ma tunnustan meie liitumist selle konventsiooniga, aga mul on veel üks lisapõhjus, miks ma seda toetasin. Äh, liigid minu enda koduriigis on ohustatud nimelt Euroopa-meelne konservatiiv on see liik, kes on väga ohustatud. Neil on väga palju kiskjaid omaenda parteide ridades ja minu arust peaks ohustatud liikide nimekirja panema ja eraldi kaitse alla äh, agressorite eest poliitilises parteis, omaenda peres äh, ka panema. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Hannan üheks minutiks. Thank you, madam suur tänu, proua juhataja. kauplemine ei ole äh, kaitsevaenlane. Äh, inimestele on vaja motivaatorit ohustatud liike käsitleda kui taastuvat ressurssi, äh, see liike ohustab. ma olen rääkinud siin juba varem, mis elevantidega Keenias juhtus. elevantide jahtimine on, oli seal keelatud ja siis nende arvukus langes. samas teistes Euro Aafrika riikides on äh, elevantide arvukus kasvanud, sellepärast et äh, inimesi kutsuti üles käsitlema neid kui väga äh, väärtuslikku ressurssi. kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki on konventsiooniga liitunud, Euroopa Liit nüüd progressiivselt kasutab siin riiklusest Äh, üleminekut, äh, eriti õigust, mida ta arvab äh, omavat rääkida liikmesriikide eest rahvusvahelises foorumis. Ähm, liikmesriigid võiksid ju läbi demokraatlike menetluste seda ise otsustada. ja lõpetuseks saab sõna härra Tiines Maaker voorzitter collega's de illegale. suur tänu härra proua juhataja illegaalne ohustatud liikidega kaubitsemine on äh, globaalne probleem ning seda on vaja ka globaalselt on vaja sellega tegeleda. CITES-i äh, konventsioon on kõige olulisem konventsioon rahvusvahelisel tasandil selle probleemiga võitlemisel ning äh, tegemist on küll ohustatud looma- ja taimeliikide kaitsmisega, aga samal ka, ajal ka tagab see meie enda julgeolekut. sel ajal, kui illegaalne liikidega kaubitsemine on tohutu äri, ning äh, osa sellest rahast liigub ka terroristide rahastamiseks. ning meie, äh, kuna siiani on Euroopa Liit olnud ainult vaatleja rollis, siis nüüd, kui Euroopa Liit konventsiooniga liitub, muutub tema roll tugevamaks ning äh, see annab meile suurema mõjujõu ja see on väga hea asi